Like to... kolleegid, tahaksime nüüd koosolekuga jätkata. päevakorrapunkt number kolmteist ning lubage mul tervitada proua Romanov Lahutini, kes on Euroopa Välisteenistuse erisuursaadik ühenduvuse valdkonnas. tere tulemast! proua Vlahutin on mitu korda meie komisjoni külastanud, äh, meie varasemas koosseisus ning ta on Tiranas äh, olnud kohapealne saadik, aga täna on ta siin teises äh, rollis. ning äh, tänane kohtumine on mm, vastuseks meie kolleegi proua Putikova üleskutsele, kes leidis, et me peaksime ühenduvuse, Euroopa ühenduvuse teema lisama oma päevakorda, seega me tahaksime rääkida sellest teemast, mis on üha olulisem meie jaoks ning kuna viisteist minutit oleme juba kaotanud, siis annan teile kohe sõna. võib-olla teeksite meile kümneminutilise või viieteistminutilise sissejuhatuse ning siis saame arutada üht või kaht teemat. taaskord tere tulemast ning teil on sõna. suur aitäh, väga tore on siin olla. ühenduvus on väga laiaulatuslik teema seega siia tulles ma mõtlesin, et jagaksin oma sissejuhatuse kahte ossa. esiteks räägiksin üldiselt ühenduvusest ning mida see tähendab Euroopa Liidu välispoliitika, julgeoleku ning majanduse jaoks ning seejärel laskuksin üksikasjadesse äh, selle kohta, mis puudutab Euroopa ja Aasia ühenduvust ning mida me oleme teinud selleks, et seda siiani rakendada. alustuseks küsitakse mult alati, mis on ühenduvus ning mida see tähendab, sest see tähendab äh, erinevatele inimestele erinevaid asju ning ma üritan iga kord äh, leida ühe paremat selgitust. aga olemuslikult on tegu strateegilise, sidusa ning integreeritud investeeringuga taristusse ning see taristu on nii äh, füüsiline kui ka regulatiivne ning Euroopa Liit ise on parim näide sellise strateegilise, sidusa, integreeritud investeeringu äh, tegemisest, sest äh, meie oleme see, äh, mis on investeeritud meie ühenduvusse. välispoliitikas on ühenduvus väga oluline, sest ühenduvus ei ole väärtusneutraalne sellega on seotud äh, normid, regulatsioonid ja väärtused, näiteks keskkonnakaitse, läbipaistvus, sotsiaalkaitse, sooline võrdõiguslikkus ning Euroopa nägemus äh, maailma valitsemisest. räägin teile lühidalt kolmest põhielemendist ning ühenduvuse mõjust meie välispoliitikale. esimene neist on poliitiline kui me vaatame arve ning äh, me uurisime seda väga palju, siis Euroopa Liit on enamiku maailma edetabelite tipus. meil on äh, ülemaailmselt äh, suuruselt teine skp, meil on suurim kaubavahetus, meil on suurim FDI varu, meil on teine suurim investeerimisfondide varu. Euroopa Liit on suurim arenguabi andja kogu maailmas aga on väga huvitav võrdlusmoment. viimase eelarvetsükli ajal Euroopa Liit ja tema liikmesriigid äh, osutasid neljasaja neljateistkümne miljardi väärtuses toetusi ning abifonde võrdluseks äh, nelisada viiskümmend miljardit äh, on samal ajal laenusid antud ühe vööndi ühe tee algatusse kuid need äh, faktid ja numbrid ei näita täpselt, milline on poliitiline võimude jaotus maailma areenil. me räägime kogu aeg sellest, kuidas Euroopast peab saama maks, maksja asemel mängija ning on väga palju operatiivseid ning poliitilisi otsuseid, mis tuleb langetada selleks, et äh, oleks võimalik seda tasakaalu äh, faktide ja arvamuste vahel muuta. välisel ühenduvusel on ka oluline poliitiline mõju meie majanduskasvule, sidususele ning räägin sellest veidi hiljem. teine väga oluline element on julgeolek, eelkõige majandusjulgeolek ning Euroopa Liidu strateegiline suveräänsus, mis on väga tihedalt seotud meie äh, ühenduvuse tegevustega. mainin vaid äh, paari asja. füüsiliste vahendite, näiteks sadamate kaheotstarbeline kasutamine, juurdepääs materjalidele, 5G arutelud, äh, väärtusahelad ning koroonaviiruse äh, hiljutine olukord ning äh, tarne äh, takistused on väga hea näide, sellepärast et on selged raportid selle kohta, et kui olukord peagi ei normaliseeru, siis võime silmitsi seista näiteks farmaatsiatoodete, näiteks antibiootikumide puudujäägiga, sellepärast et seitsekümmend protsenti geneerilistest ravimitest toodetakse Indias ning nemad sõltuvad omakorda Hiinast tarnitavatest varudest. ning kolmas oluline element nii meile kui ka väliselt on majanduslik heaolu nii väliselt kui siseselt. maailmapanga uuringus leiti, et igaüks protsent SKP-st, mis äh, investeeritakse taristusse, muudab ülemaailmse SKP äh, kasvu kaheprotsendiliseks ning arenguriikides seitsmeprotsendiliseks. Euroopa Liidu äritegevuse jaoks tähendab see juurdepääsu rohkematele turgudele ning euroala kasvu ühe kuni ühe koma viie protsendiga võrreldes nelja koma viie protsendiga äh, tõusvatel turgudel ning see on ülioluline võimalus. raha on praegu üsna odav, raha on väga palju ringluses ning ainult Euroopa Liidu kapitaliturgudel üksi on äh, viiskümmend triljonit eurot kättesaadav investeeringuteks samal ajal on tohutud vajadused, prognoositakse, et äh, Aasias üksi vajatakse kakskümmend kuus triljonit eurot äh, investeeringuid ning äh, seda ei ole võimalik tagada avalikest vahenditest. seega me peame tõepoolest stimuleerima ning toetama erasektori investeeringuid ning üritama saada Euroopa erasektori osalejad panna meiega töötama ühenduvuse valdkonnas kõiki huvitab ühenduvus, sest tõepoolest sellest on saamas meie sajandi geopoliitiline vahend. ning Euroopa Liit reageeris samuti sellele väljakutsele. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobris võttis äh, nõukogu vastu äh, Euroopa Liidu Aasia ühenduvuse strateegia ning kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta alguses alustasime rakendusprotsessi. alustuseks äh, korraldasime iseennast koostasime äh, seisukoha, välisteenistuse seisukoha, meil on äh, väike meeskond, oleme loonud äh, teenistustevahelise töörühma, mida juhatab koali-, nõukogu koalitsioon ning me koordineerime ulatuslikult seda ka liikmesriikidega. strateegias endas on sätestatud Euroopa lähenemise põhielemendid, on neli sammast, mida me uurime, transport, energia, digitaalne ning inimeste ühenduvus meil on kolm töövoogu, mida me tahame rakendada. esiteks äh, füüsilise taristu ehitamine, teiseks äh, finantstoe tagamine ning kolmandaks partnerluste loomine äh, sarnaselt mõtlevate riikidega selles piirkonnas ning on kolm põhimõtet. Nendeks on kestlikkus, finantsiline, keskkondlik, sotsiaalne kestlikkus ning ka võrdsed tingimused meil oli väga palju arutelusid ka võimalike vastuvõtjate riikide ning ärikogukondadega. lisaks sellega rääkisime ka äh, nendega, kes uurivad ühenduvust, sellepärast et äh, me tahame, et meie plaanid ja tegevus tugineksid äh, teaduspõhistel faktidele samal ajal oleme pidanud läbirääkimisi ning allkirjastanud ühenduvuslepingu Jaapaniga. lisaks on meil olnud äh, edukas Euroopa Ühenduvuse Foorum, mis toimus äh, eelmise aasta septembris ning äh, meie suureks üllatuseks sai see ainuüksi sotsiaalmeedias üksteist koma viis miljonit inimest sellega seda vaatama rakendustöö on pakkunud meile rohkem selgust selle kohta, kus meil on endiselt puudujääke, millega tuleb tegeleda. millised on Euroopa Liidu tõelised võimekused ja potentsiaal ning milliseid otsuseid Euroopa Liit peab langetama selleks, et tõepoolest haarata juhtroll ühenduvuse teemal ka väljaspool oma piire. puudujääkide osas on üks meie äh, põhiline probleem killustatus me teeme väga palju, aga me teeme seda eraldatult erinevates institutsioonides, liikmesriikides üksikuna. kõigil on erinevad nimed, eh, sajad akronüümid ning see ei ole tihtipeale lihtne ja võimalik eh, anda sellele, mida me teeme, Euroopa Liidu nägu. see ei ole ainult eh, kommunikatsiooni probleem, see ei seisne ainult selles, et me ei tea, kuidas asju kommunikeerida või vaid see on süstemaatiline probleem, sest see tuleneb meie tegevuste paralleelsetest elementidest, me üritame sellega tegeleda ning äh, üritame seda teha ka uue äh, programmi vahendi kaudu äh, meie peadirektoraadis, aga üritame ka suurendada nähtavust. Euroopa Liit vajab ilmselgelt ühtset süstemaatilist lähenemist Euroopa Liidus ja liikmesriikides ning liikmesriikidel on ülemaailmne ulatus ainult siis, kui me tegutseme koos liikmesriikidel ja institutsioonidel eraldi ei ole võimalik äh, nii kaugele ulatuda. veel üks puudujääk on äh, selgete instrumentide puudumine. uus MFF-i ettepanek äh, näeb ette olulise raha välisele garantiivahendile Euroopa Kestliku Arengu Fond pluss ning see on võimalus kaasata ühenduvus integreeritud poliitika lähenemisena. meil on puudu üks keskne finantsplatvorm koht, kus projektid, avalik rahastus ning erarahastus saaksid arvamusi vahetada ning kokku saada ning äh, asepresidendi raport on oluline samm edasi, see käsitleb võimalikke lahendusi ning mina isiklikult arvan, et kui meil oleks selline institutsioon, siis see juba iseenesest võimaldaks meil keskenduda rohkem ühenduvuse teemale ning äh, tuua siia rohkem sidusust. ning lõpetuseks, meil on vaja selget poliitilist tahet et Euroopa Liit tahab olla tõepoolest rohkem geopoliitiline ning me peame pakkuma välja ning täitma selgeid alternatiive äh, eelkõige ühenduvuse valdkonnas, mis tugineb Euroopa Liidu standarditele ning äh, võrdsetele tingimustele. see on väga kasulik poliitiline vahend, see on positiivne tegevuskava, see võimaldab meil suhelda erinevate partneritega erinevatel tasanditel ning teha edusamme. Euroopa äh, pakkumist on väga palju vaja, seda oodatakse, aga see peab olema sidus, integreeritud, äh, fokusseeritud ning kasutajasõbralik. see on oluline võimalus ning ma arvan, et me peaksime tegema kõik, et sellest kinni haarata. aitäh, suursaadik Vlahutin, selle ülevaate eest. ma annaksin nüüd sõna kolleegidele, kes soovivad arvamuste vahetuses osaleda. Te rääkisite Euroopa Liidu suutlikkusest äh, luua akronüüme ja lühendeid, äh, mida vaid vähesed mõistavad. mina olen pikaajaline toetaja äh, ideele, et me peaksime kehtestama üheaastase keelu uute akronüümide loomisele. sest tõepoolest, meil on naeruväärseid näiteid nendest, parim on minu meelest endiselt NDICI ehk siis naabruskonna äh, arengu ja rahvusvahelise partnerlussuhete äh, vahend, me ei oska isegi hääldada neid lühendeid ja tõsiasi on see, et äh, mitte keegi väljaspool välisteenistust Berlamonti ning meie maja ei suuda ette kujutada, mida see lühend Endiki tähendab. igatahes nüüd annaksin esimesena sõna meie kolleegile, kes soovis äh, seda teemat arutada ja härra Putikova, proua Putikova aitäh, juhataja ning äh, aitäh, suursaadik, et äh, tegite meile selle ettekande. mul on hea meel, et äh, me tegeleme selle teemaga Ahveti komisjonis, sellepärast et ma usun siiralt, et meie oma geopoliitiline ambitsioon, mis meil on ühine, ma eeldan komisjoniga ühenduvuse strateegia võiks olla üks väheseid võimekaid vahendeid, kui me seda õigesti kasutame see peaks meid julgustama äh, selle agendaga edasi minema. kui me näeme, et äh, mujal äh, on selle vastu teatav huvi näiteks USA on rohkem kui huvitatud äh, meiega meeskonna moodustamisest. ning teha seda leides äh, võimalikke koostöömehhanisme nende enda Bluetooth võrgustiku ning meie ühenduvuse strateegia vahel. nagu äh, saadik Lahutin juba mainis, siis Jaapani allkirjastas meiega lepingu nii palju kui ma tean, siis Lõuna-Korea on rohkem kui valmis äh, sama tegema ning ma olen näinud äh, huvi ka ASEAN-i riikide seas niisiis selgelt see kajastab ootusi, mis on meile suunatud. ning ma arvan, et me peaksime äh, tegema kõik jõupingutused, et tõepoolest täita neid lubadusi, mis me oleme andnud kui me selle ühenduvuse strateegia kirja panime. mulle meenub vestlus, mis toimus mõnda aega tagasi Indoneesia äh, finantsministriga ning äh, temalt küsiti, mida ta arvab äh, Hiina ühe vööndi ühe tee algatuse kohta ning ta ütles mulle, et jah, palun pakkuge mulle välja alternatiiv ning siis ma ütlen teile, mida ma arvan. ning minu meelest see on paljutähenduslik vastus ning see ei kehti mitte ainult äh, Indoneesia puhul, vaid ka teiste riikide puhul. kui me tõepoolest suudame selle ühenduvuse strateegia toimima panna, kui me anname selle, anname sellele tõepoolest äh, toimimisvõimaluse, siis on meil suurepärane võimalus pakkuda koostööd pakkuda koostööd meie partneritele, mitte ainult äh, meie ja Ida-Aasia vahel, vaid nagu ka näiteks äh, Jaapaniga, nagu meil on leping sõlmitud, aga ka Aafrikaga. ma eeldan, et on mõningad prioriteetsed küsimused, äh, mis, millele me peame vastama, kui me tahame, et see strateegia oleks edukas üks neist on loomulikult äh, toetada rahaga äh, seda, millest me räägime, see puudutab MFF-i ning ka seda naabruskonna ja arengu äh, rahastamisvahendit. kui me seda ei tee, siis me jääme ilma kogu sellest kontseptsioonist, me kaotame. aga see ei puuduta ainult raha lisamist mingile eelarvereale, vaid äh, see tähendab ka korralike vahendite loomist. meil on näiteks investeerimisgarantiifond, mis on vahend, mida me kasutame teatud piirkondades, aga siiani ei ole seda Aasias kasutatud. aga oleks väga hea, kui oleks võimalik seda vahendit laiendada, nii et see hõlmaks ka Aasia riike. Äh, ma eeldaksin ka, et et me julgustame avalikku taristu investeerimispanka, näiteks IAB või EBRD, et nad äh, oleksid ka aktiivsed osalejad. ma olen täielikult veendunud, et äh, sõltumata kõigest sellest heast tööst, energilisest tööst, mida ühenduvuse meeskond praegu teeb on meil palju rohkem nähtavat toetust vaja Euroopa Liidu institutsioonide kõrgemalt tasandilt. kas president ise tõstatab selle teema või siis ta volitab mõnda asepresidenti äh, tegutsema nii-öelda ühenduvuse tsaarina, et nad äh, võtaks esile selle ühenduvuse äh, tegevuskava, see on nii kõikehõlmav laialdane äh, teema ning seal on nii palju peidetud, aga meil on ka nii palju selget vastasseisu ka äh, äh, meie institutsioonides, ka peadirektoraatides, on vastuseis sellele geopoliitilisele programmile ja seetõttu on meil vaja koordineeritud lähenemist kõrgemalt poolt selleks, et äh, strateegia saaks edukas olla minu meelest muidu läheks raisku kogu see geopoliitiline ambitsioon ning äh, see oleks vastuolus ka selle geopoliitilise ambitsiooniga, kui me seda strateegiat toimima ei pane. ning ausalt öeldes pärast seda, kui me oleme näinud äh, seda suurt huvi eelmise sügise ürituse vastu, siis äh, jah, seda võib eeldada. kui me taaskord saadame välja signaali, et Euroopa Liit on koostanud paberil suurepärase plaani, aga ei suuda seda täita järeltegevustega, siis äh, see oleks taaskord äh, võimaluse käest laskmine. ma loodan, et me saame koos töötada, et seda muuta, aitäh! aitäh, härra Putikov ning Anna Fatiga, palun, ECR-i nimel. aitäh, aitäh, suursaadik, selle ettekande eest. ma tahaksin tänada ka härra Putigat selle algatuse eest kindlasti on nii palju erinevaid äh, elemente äh, ühenduvuse valdkonnas, äh, mis vajavad eritähelepanu seoses meie olemasolevate poliitikatega. selle olulisust katsetasin kõigest paar aastat tagasi ma üritasin reisida lennukiga Helsingist Sofiasse see võttis mul aega terve päeva ja seda ilma igasuguste viivituste või hilinemisteta. see oli väga muljetavaldav. see on vaid üks näide. tegelikult on tõsi, et me peame uurima neid äh, marsruute, mis ühendavad meid teiste maailmaja osadega, mis ühendavad meid teiste maailmajagudega. ma tahaksin mainida kaht aspekti. esiteks see marsruut, mis ühendab meid Jaapaniga, meil on väga palju tõkkeid selles osas ning ma endiselt rõhutan seda, kui vajalik on tagada äh, liikumisvabadus mis äh, võiks öelda, on minu hobi. ning teiseks ma loodan, et me ei, et järgneb üsna pea äh, Aafrika strateegia, ma saan aru, et äh, volinike kolleegium võtab selle vastu märtsi alguses ning kindlasti keskendume ka sellele väga paljudes valdkondades. me peame meeles pidama, et taristu, transporditaristu on seal endiselt äh, väga aegunud. see pealinnade ühendamine äh, rannikualadega, Euroopa rannikualade linnadega võimaluseta integreerida Aafrika turge me üritame mõelda siin regionaliseerimisele, 5G-le, Ida-Aafrika riikidele, aga sellest hoolimata on meil tohutu barjäär transpordi ja ühenduvuse valdkonnas, aitäh! Thank you, Anna Fatiga for.... aitäh, Anna Fatiga, kas kellelgi on veel kommentaare, tundub, et mitte, siis palun, suursaadik Vlahutin aitäh, härra Pütikohver. kahjuks kadus kõnele mikrofon. Sorry, sorry. vabandust. Äh, te mainisite seda tsitaati, et näidake mulle siis mõnda alternatiivi ja paljud äh, osapooled äh, arenguriigis äh, kasutavad seda lauset, ma olen kuul-, mul on olnud sarnased arutelud äh, Kagu-Aasias, näiteks need strateegiad, mis nüüd hõlmavad äh, piirkonna Euroopast Aasiana, hõlmates ka Lääne-Balkanit, idanaabruskonda, Kesk-Aasiat ja ka päris Aasiat äärmiselt oluline on, et me looksime alternatiivse pakkumise, mis ei ole äh, mitte ainult bilansiliselt äh, kindel, vaid oleks ka fokusseeritud ja arusaadav. oluline on see, et sellel oleks mingi mastaap. selleks, et äh, mingit muudatust kaasa tuua, tuleb teha seda mastaabis, mis tõesti aitab muutusi kaasa tuua see on väga oluline ka regionaalsel tasandil. mainisite ka teisi partnereid ja teisi võimalusi. tahaksin öelda, et India on väga huvitav eh, ühenduvuse valdkonnas koostöö tegemiseks. see on tõesti suurepärane võimalus, ma olen kindel, et me tegeleme sellega ja ASEAN piirkonnana samuti on suurepärane võimalus paljudele meile, meie ettevõtjatele, kes juba tegutsevad seal. võtmetähtsusega, et seda sidusalt läbi viia, on standardid ja reguleeriv raamistik koos infrastruktuuriga, sest see on asi, mis muudab meie ettevõtjad ka konkurentsivõimeliseks on meie ülimates huvides eh, säilitada see standardite tase, mis meie arvates eh, aitab tagada nende projektide kestlikkuse oleme suhelnud ka USA-ga, et vaadata Blue Dot võrgustikku eh, ja kvaliteetse infrastruktuuri sertifitseerimist, samuti on meil koostöö Jaapaniga kokkulepete rakendamise valdkonnas. uudne asi seejuures on see, et me oleme määratlenud viis regiooni, kus me tahaksime asju teha koos Lääne-Balkani idanaabruskonda Kesk, Kesk-Aasia ja Vahemere piirkond, vabandust, Vaikse ookeani piirkond ja Aafrika. ja tahan rõhutada veel ka seda, et äärmiselt oluline on motiveerida erainvesteeringuid see nõuab erakapitali, eraettevõtjaid. oleme suhelnud palju Euroopa ettevõtjatega, eh, kes mõistavad, mis on kaalul. on umbes kuuskümmend üheksa protsenti Saksa ettevõtjatest, kes lähevad Jaapanisse mitte Jaapani turu pärast, vaid et teha Jaapani ettevõtetega koostööd kolmandate turgude pärast. ja see on hea mudel, mida võiks jälgida ka, järgida ka teistes valdkondades. aitäh, kas on veel kellelgi kommentaare? paistab, et mitte, sel juhul proua suursaadik, suur tänu teile, suur tänu, et tulite siia ja Euroopa Liidu ühendavuse strateegiaga tegeleme ka edaspidi, oli hea saada esmane ülevaade teie tegevusest. kallid kolleegid, meie järgmine punkt on planeeritud kuueteist neljakümne viieks. teeksime siis kümneminutilise pausi ja mm, kuusteist nelikümmend viis, siis on teretulnud hispaaniakeelsed kolleegid, et arutada äh, olukorra üle Venezuelas. kohtume siis kolmveerand. Buenas tardes, everyone. tere päevast kõigile ja jätkame oma ahveti koosolekuga. viimane tänane päevakorrapunkt, arvamuste vahetus Euroopa välisteenistusega olukorra üle Venezuelas tere tulemast, äh, proua Veronique Lorenzo, kes on Lõuna-Ameerika üksuse juht Euroopa välisteenistuses. ja miks me võtsime selle teema päevakorda? üks aasta pärast ähm, äh, Juan Guaido valimist rahvuskogu presidendiks ähm, ja Venezuela ajutiseks presidendiks peaksime vaatama, milline on olukord praegu, sest see on tegelikult äh, jällegi halvenenud. Äh, natukene konteksti, Euroopa Parlament äh, tunnustab Guaidat rahvuskogu legitiimse presidendina ja ka Venezuela presidendina vastavalt Venezuela põhiseaduse artiklile kakssada kolmkümmend kolm. aga halvenemas ei ole mitte ainult poliitiline olukord, David Beasley Maailma Toiduabiprogrammist oli täna hommikul siin, kes rääkis meile ka humanitaarkriisist selles riigis. see on üks dramaatilisemaid kriise, mis kaasajal üldse on olnud. Äh, suur tänu äh, välisteenistusele, et olete siia tulnud, äh, et anda meile ülevaate humanitaarolukorrast Venezuelas. suur tänu, suur tänu võimalusest välisteenistusele anda ajakohastatud ülevaate olukorrast, viimane ülevaate oli mõni kuu tagasi, see poliitiline ummikseis Venezuelas jätkub, nagu teate, läbirääkimiste poliitiline ruum on vähenenud, sotsiaal, majanduslik ja humanitaarmõju on tohutu. ja kogu selle regiooni stabiilsus on kaalul, aga ikkagi me leiame, et hetkel oleme äh, kriitilises punktis, kus tuleb teha valikuid. kõigepealt mõni sõna mõjude kohta inimestele. kümme kuni kaksteist miljonit venezuelalast äh, vajab äh, humanitaarabi, praktiliselt üheksakümmend protsenti elanikest on allpool vaesuspiiri ja viimaste üsna konservatiivsete äh, hinnangute järgi kuus koma kaheksa äh, Äh, miljonit inimest on alatoitunud, see on üle kahekümne protsendi elanikkonnast ja üle viiekümne protsendi ei käi koolis. Äh, viis tuhat inimest lahkub riigist äh, iga päev, UNHCR on öelnud, et oleme jõudnud viit, viie miljoni piirini, kus inimesi on migreerunud ja on sügavad poliitilised, institutsionaalsed probleemid, probleemid õigusriigiga ja meil ei ole põhjust praegu arvata, et lähiajal need suured rändevood peatuksid, inimesed põgenevad riigist äh, tulenevalt sellest, et ei ole juurdepääsu sotsiaalteenustele, toidule, äh, veele, äh, kaitsele, toimuvad inimõiguste rikkumised, nagu ka ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michel Barnier on öelnud, ja seda olukorda ei saa ignoreerida, nagu me teame, Venezuela on ka nüüd Inimõiguste Nõukogu liige ÜRO-s ja peab äh, kinni pidama kõrgetest inimõiguste standarditest ja tegema koostööd erimenetluste ja mehhanismide raamis, mille nõukogu on loonud. ja see tähendab ka UNHCR-i tegevuse võimaldamist Venezuelas äh, koos oma kontoriga ja see töö peab olema takistamatu, mis OHCR-i juurdepääs ei ole kui me tuleme poliitilise olukorra juurde, siis nagu me oleme viimased paar kuud kuulnud ja seda, mis juhtus viiendal jaanuaril, kus püüdi üle, püüti üle võtta rahvuskogu, Äh, ähvardatakse äh, Rahvuskogu liikmeid ja see on viimastel nädalatel veelgi süvenenud ähm, ja eriti kollektiivse kasutamise kaudu. Äh, paljud presidendi, rahvuskogu presidendi nõunikud, pereliikmed on langenud ahistamise või vahistamise ohvriks ja praegu on meil tarvis äh, tegevust, äh, mis äh, aitaksid kaasa läbiräägitud lahendusele. üha suuremast keerukusest tulenevalt on tarvis, et rahvusvahelised peamised osapooled tegutseksid aktiivsemalt. enne parlamendivalimisi, mis peaksid toimuma kaks tuhat kakskümmend, on võib-olla selleks võimalus. tuleb leida kaasav kokkulepe Ähm, ja alustades äh, usaldusväärse äh, valimiskomisjoni esimehe nimetamisest. konkreetselt äh, kõik Venezuela osapooled peavad olema kaasatud CNE valimiskomisjoni reformi. me leiame, et see on võimalik me peame rääkima Venezuela osapooltega ja rahvusvahelise üldsusega. Euroopa Liit on tugevdanud pingutusi rahvusvahelises äh, kontekstis. Enrique Iglesias erinõunik äh, on ka praegu selles piirkonnas äh, ringkäigul, arutatakse diplomaatilisi võimalikke lahendusi. Iglesias läheb ka Caracasesse eelolevatel nädalatel ja selle kriisi ulatus ja poliitilised tagajärjed nõuavad, et rahvusvaheline kogukond teeks äh, koostööd ja suudetaks taastada demokraatia ja konstitutsiooniline kord. ütlematagi selge, et meie suurimaks äh, plussiks on Euroopa Liidu ühtsus. kui need äh, kukuvad läbi ja valimiskomisjon määratakse vaid ühepoolselt, siis kaotatakse legitiimsuse võimalus, aga Venezuela kaugeneb veelgi läbirääkimistega saavutatavast lahendusest ja see lõhestab ka opositsiooni eelolevatel parlamendivalimistel. proovita-, tuleks eh, kasutada survemeetmeid koha peal eh, toimuvate arengute suhtes, ei tegutseta alati heauskselt eh, ja mõni sõna ka abi kohta, Euroopa Liit soovib endiselt tugevalt aidata kaasa Venezuela humanitaar- ja rändekriisi lahendamisele alates kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast on antud sada seitsekümmend miljonit eurot Venezuelas ja selles piirkonnas. kriis on äh, üks olulisemaid poliitika prioriteete selles regioonis, aga Euroopas ei ole, on see siiski saanud väga vähe tähelepanu ja abi on tugevalt alarahastatud. üks koma kolm miljardit dollarit on abivajadus äh, kaks tuhat kakskümmend, aga null protsenti on sellest praegu olemas. Äh, see kriis on kaasa toonud suurima elanikkonna lahkumise mm, Ameerika kontinendil ja Venezuela migrantide ja põgenike äh, arv Ladina-Ameerika ja Kariibi mere, mere riikidel on kasvanud äh, saja kahekümne seitsmelt tuhandelt nelja miljonini viimase, viimaste aastate jooksul. olukord on väljakutsuv tulenevalt logistilistest äh, julgeolekupõhjustest, eriti rahvusvaheliste vabaühenduste äh, ja teiste osapoolte jaoks, kuigi rahvusvahelise kontaktgrupi töö kaudu humanitaarsambas oleme näinud teatud edasiminekut juurdepääsu tagamisel. solidaarsuskonverents, mis toimus Brüsselis oktoobris, äh, tunnistas, et olukord äh, muutub üha tõsisemaks ja halveneb ja seal äh, tunnistati võõrustajariikide panust ja ka Gito protsessi ja lubati kahe tuhande kahekümnenda aasta esimesel poolel ka äh, doonorite konverentsi. Äh, praegu töötatakse ÜRO agentuuridega ja ametitega, et äh, paika panna, kus see üritus peaks toimuma, aitäh! Thank you and now we have time. ja nüüd ongi võimalus arvamuste vahetuseks äh, meil on aega poole kuueni või kolmveerand kuueni. Mihhail Kaaler, meil on Mon, härra Tsatsalieros, Lopez Hill, Mato, Xavi Lopez ja Martes, kas on keegi veel? Selena Sovko Wallace ja Fortiga, Sanchez Samo. Läheme siis kõigepealt fraktsioonide kaupa, Mihhail Kaarel, Rahvapartei. suur tänu selle ülevaate eest, mis on tõesti äh, äärmiselt kurb ja kahetsusväärne selline julm režiim, mis on kaasa toonud üle viie miljoni põgenema sunnitud äh, inimese ja need, kes on kodumaale jäänud, on ka kohutavates tingimustes. peame vaatama, kuidas on võimalik äh, toetada sellise lahenduse leidmist äh, nende hulgas, kes on asjale lähemal, on oluline jälgida, et meie poolt võetud meetmeid ka kohaldataks ja soovin, et äh, kõik sellest kinni peaksid. minu küsimus on täpsemalt, kas te olete teadlik, et see proua, keda härra Maduro peab asepresidendiks, proua Deltsi Rodriguez, ta peatus transiidina Madridis, lendas edasi ja isegi üks Hispaania minister kohtus temaga. ma ei ole küll üle kontrollinud, aga pressiteada andes öeldi, et äh, isegi kohvrid laaditi maha, mis iganes seal sees oli. kas see teie arvates on meie poolt võetud meetmete rikkumine? ja ma loodan, et see ei sea kahtluse alla meie ühtsust, kui niimoodi ühepoolselt tegutsetakse. meil on ka nõukogu töörühm, mis kohtub Relexi sanktsioonide formatsioonis ja tuleks võib-olla kontrollida, et kas need meetmed, mida me erinevate riikidega seoses võtame, kas Ukraina või Venezuela, et nendest ka kinni peetakse nii et mida on võimalik teha, et vältida selliseid asju ja mitte saata vale signaali härra Madurole. Hispaania peaks olema viimane riik, kes tahaks selliseid kaheldavaid signaale saata režiimile. võib-olla tundub, et ülejäänud Euroopa Liidul on ükskõik ja lihtsalt aktsepteeritakse seda olukorda nii, nagu ta on. aitäh, järgmiseks Xavi Lopes, kes on ka Eurolaadi äh, esimees. suur tänu. Äh, tahaksin äh, ka omalt poolt teid äh, südamest tänada siia tuleku eest. Te andsite meile ülevaate sellest kahetsusväärsest olukorrast Venezuelas ja tahaksin mm, ka rääkida sellest, mida saab Euroopa Liit siin ära teha. meil on suuri raskusi humanitaarolukord on tõesti kohutav ja peab vaatama, et äh, ka seda, millist mõju avaldab see regioonile üldisemalt, on äh, kodanikel on tohutud vajadused ja see küsimus on äärmiselt kompleksne, mitmed asjad on omavahel seotud ja miljonid äh, Venezuela kodanikud lahkuvad äh, Eh, Ecuadori, Kolumbiasse, Peruusse ja ka teistesse riikidesse, kes loomulikult peavad siis tegema ka pingutusi, et neid inimesi vastu võtta. tahaksin eh, teha ka omalt poolt eh, ühe üldisemat laadi märkuse tänase arutelu raames. selge on see, et me äh, küll tunneme Venezuelale kaasa ja olukord ongi äärmiselt äh, hull. me oleme teinud viimasel õigusloome perioodil kümme resolutsiooni, pidanud maha mitmeid arutelusid äh, Venezuela teemal, aga küsimus on endiselt, et kas midagi on muutunud, kas kas midagi konkreetset on muutunud, me räägime ja räägime sellest asjast, aga tundub, et koha peal see mitte mingisugust mõju ei avalda. või kui vaadata ka liikmesriikide konkreetset poliitikat, nii et äh, mul tõesti on tekkinud kahtlus, mis kasu on sellest, äh, kui me räägime sellel teemal, äh, esitame küsimusi sellel teemal, aga kas see ei ole lihtsalt äh, nii-öelda üheteraline mõõk, mis mingit mõju ei avalda? nii et see on küll oluline teema, aga me peame ka vaatama, kas meie äh, meetmetest on ka mingit kasu. ja siis veel küsimus, kas meil on tõesti ühtne lähenemisviis. me kuulsime sellest, mis juhtus Madridis. Äh, kuidas see väljapoole paistab? ja ka Euroopa Komisjoni poolt on olnud mitmeid sõjavõtt, sõnavõtte, aga kas meil on mingi lähenemisviis, millega kõik on absoluutselt ühel meelel? ja olulised on kaks asja ja humanitaarolukorrast me juba rääkisime, äh, oluline konverents on tulemas Venezuela jaoks raha kogumiseks ja see olukord väärib ka seda, et see oleks pidevalt meie vaatepunktis aga poliitiline olukord. meil on tarvis ka strateegilist lähenemist praktiliselt kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide poolt ja nendepoolset survet nii rahvusvahelisel tasandil kui ka mujal. nii et see annaks ka mingeid tulemusi. nii et peame lõpetama selle keerulise olukorraga poliitilisel tasandil, aitäh! suur tänu! Renew ja ID fraktsiooni ja roheliste poolt ei ole sõnasoove, Anna Fatiga ECR sel juhul. täna hommikul proua Fatiga te nõudsite, et koordinaator saaks kõigepealt sõna, nüüd te nõuate vastupidist. jah, aga on fraktsiooni enda otsustada, kes nende nimel räägib. me leppisime kokku härra Deutschiga, tema on see nüüd aga te ei ole väga järjepidev oma lähenemisviis. jah, väga kena teist, aga meie otsustasime fraktsioonis nii. härra Deutsch, palun eh,. Vamos a ver es.... suur tänu olen kuulanud seda ülevaatet tõesti kohutavast olukorrast Äh, pärast kahtekümmet aastat äh, sotsialismi äh, ja nii edasi, tundub, et see olukord halveneb järjest. ja tegemist on võib-olla kõige vägivaldsema režiimiga, mis praegu on. tapetakse omaenda kodanikke inimesed lahkuvad massiliselt riigist ja kuigi riigis ei valitse sõda, sealt lahkub rohkem inimesi kui Süüriast põhimõtteliselt. üle kolmekümne tuhande inimese on kas surma saanud või tapetud. see on tõeliselt kohutav, mis selles riigis praegu toimub. ja tegemist on kriminaalse režiimiga, Maduro režiim ta ei ole ilmselt veel piisavalt isoleeritud, sanktsioonid alla pandud ja vastutusele võetud. ei ole ilmselt piisavalt reageeritud. nüüd oleme jõudnud järjest hullemasse olukorda. ja ka Hispaania poolsed sammud, mida on siin astutud mis on jätnud mulje, nagu toetataks Madurot. kõik see viib ainult tragöödiani. me ei tohi ennast lasta ka lõhestada Euroopas. aga meie positsioonid on erinevad. Sanchez eh, Hispaanias on kahelnud, eh, kas kohtuda Guaidoga ka ja tundub, et valitsuse tasandil on olnud ka salajasi kohtumisi Maduro valitsuse esindajatega, kuigi on selge, et toime on pandud äh, tõesti kõige hullemaid kuritegusid, samas ikkagi Hispaania valitsuse esindajad on nendega salaja kohtunud. nii et meil on äh, erinevaid seisukohti ja me laseme ennast see läbi lõhestada. me peame avaldama survet, avaldama survet sotsialistlikule parteile ja ka äh, suursaadikult Zapaterosel on varjatud salajased sidemed ja meil on nüüd Euroopa riigivalitsus, kes on lasknud ennast survestada Euroopa Venezuela režiimi poolt. see on tõesti väga halb diagnoos tulevikuks. aitäh, kolleeg Wallace, palun. And thanks for your presentation, madam. aitäh ja suur tänu selle ülevaate eest, maalis seda tõesti väga kurva pildi olukorrast Venezuelas ja asjad ongi äärmiselt problemaatilised Liidult juba tükk aega olnud. ma olin eelmine aasta seal ühe nädala ja nägin, kuidas paljude inimeste olukord oli äärmiselt keeruline. Te ütlesite, et lahendus saab tulla vaid Venezuela enda inimestelt. aga samas leiate, et rahvusvaheline kogukond peaks ka aitama. mina äh, arvan, et Euroopa Liit ei ole olnud väga abistav oli viga tunnustada Kaidot riigi presidendina, USA muidugi survestas selleks meid, samas ta on ka Rahvuskogu äh, juht olnud kaksteist kuud, nüüd on ta muidugi äh, välja vahetatud kellegi teise poolt, aga ta ei ole kunagi olnud valitud president ja rahvusvahelise õiguse koha pealt oli eksitav ja viga äh, teda tunnistada riigi presidendina. võib-olla ma ei saanud teie ettekandest päris hästi aru, aga ma ei kuulnud sõna sanktsioonid. võib-olla see jäi mul märkamata. aga arvestades Venezuela hetke probleeme, ei ole just mingi täppisteadus, et öelda, et suurimaks suurim mõju on seotud vahetult Ameerika sanktsioonidega. ameeriklased on teinud tohutuid pingutusi pärast seda, kui äh, Chavez äh, tuli võimule ja nad on jõuliselt äh, õõnestanud praegust valitsust sanktsioonidega. Need sanktsioonid on tõesti ülimalt karmid, aga need kahjustavad inimesi, Madurot need ei kahjusta need ongi sundinud inimesi riigist lahkuma, et nad saaksid lihtsalt eksisteerida kuskil mujal. kas teie arvates Euroopa ei peaks taotlema sanktsioonide tühistamist ja püüdma teha koostööd Venezuela valitsusega, et lahendada see äärmiselt keeruline olukord. kõik see, mida seni on proovitud, ei ole toiminud. terve hulk hulk inimõiguste firmasid, advokaate on öelnud, et rahvusvahelisest õigusest ei ole antud juhul kinni peetud. aitäh! suur tänu, härra Wallace! ja nüüd jõuame küsimuste teise vooruni. proua Sovko Rahvapartei poolt ja panen ette, et igaüks hoiab kinni kahe kolmeminutisest kõneajast. suur aitäh, härra esimees mõni aasta tagasi andsime Venezuela äh, opositsionäärile Sahharovi mõttevabaduse au, äh, auhinna, aga nüüd kuuleme siin, et äh, opositsioonil on väga raske elu Venezuelas. inimõigusi rikutakse igapäevaselt ja Ehm, valitsusele on kehtestatud sanktsioonid, aga mis on need meetmed, mida välisteenistus eh, siis on rakendanud selleks, et valitsust ka teavitada inimõiguste rikkumisest? sest et kui tõsi on see, et eh, president Sanchez kohtus tõesti eh, kellegagi, kellega ta ei oleks tohtinud kohtuda ja et ta tõesti Madridi lennujaamas aega veetis selle Äh, ministriga, kas te oskate vastata, äh, kuidas neid on teavitatud sellest, et nad on sanktsioonidega vastuolus ja mida siis ette võtta? suur tänu, härra Sanchez Amor. suur tänu aitäh kogu selle info eest, see ei ole ju tegelikult midagi uut ja tundub, et olukorrale mingit lahendust ei ole peame lihtsalt lootma, et mingi lahendus leitakse. ja lootkem ka, et äh, see tee, mis on valitud, on tõepoolest äh, ka objektiivne ja et inimõigusi ikkagi kaitstaks. jah, me oleme jõudnud patiseisu ja tihtipeale oleme näinud ka siin parlamendis, et kui Venezuelast räägitakse, siis äh, me seostame seda selliste siseriiklike eesmärkidega, nagu ka kolleeg Terts äsja mainis. ma leian, et äh, see ei aita kuidagi Venezuelat, kuigi tõepoolest võib-olla mõned inimesed sellest kasu lõikavad jah, liikmesriikide valitsused, muuhulgas Hispaania valitsus näiteks, üritavad äh, omalt poolt äh, ühtsust iga, äh, igas mõttes säilitada, aga tuleb ikkagi tagada või mõelda sellele, et teatud küsimused, mida me siin arutame, muuhulgas sanktsioonirežiim, seda on juba härra Parra ka maininud, see kõik sõltub ju valitsusest ja riigist. ehk et kui me siin arutame, et kas nende valitsus on vastavuses sanktsioonidega või mitte, noh, siis see puudutab seda riiki, eh, kes need sanktsioonid on kehtestanud, eh, mitte, me ei saa seda siin teha. aga mida me siin parlamendis ära saame teha, on mõelda eh, Venezuela kodanikele ja mõelda siis sellele, mis seal riigis kodanike seas toimub. mul on tunne, et et see, mida me siin praegu räägime, ei aita Venezuelat ega liikmesriike ega Euroopa Liitu kolleeg Terts mainis Madurot ja seda, kuidas ta kohtus eh, Hispaania eh, riigi eh, ühe ministriga ja oli siin juttu ka saadikute kohtumisest, see on kõik selle poliitika üks osa ja ma tahan siinkohal vabandada siis nende eh, kolleegide ees, kes tahavad tõesti arutada sellest olukorrast, mis Venezuelas praegu on ja kes eh, ei kasuta lihtsalt eh, võimalust, et kritiseerida valitsust. valitsus teeb seda, mida nad on ikka teinud Venezuela osas. ja olles osa Euroopast, siis on oluline sellist diplomaatilist kriisi vältida. nii et mõelgem sellele, kui me räägime proua Rodriguez'ist, kes Hispaania territooriumil käis. aitäh ja nüüd proua Fotiga! aitäh, härra esimees. president äh, Maduro ja tema eelkäija olid need, kes äh, selle tõelise paradiisi äh, riigi, kus on tohutult maavarasid, hea kliima ja üsnagi heade oskustega tööjõud, nemad olid need, kes selle riigi koristiku äärele viisid ja tõid kaasa maailmavaated suurima humanitaarkriisi. ja tuleks, tuletaksin kolleegidele meelde, et rääkides rahvusvahelisest õigusest, siis rahvusvahelisel kogukonnal oli väga suuri äh, kõhklusi äh, vaba, või valimiste vabaduse teemadel Venezuelas ja tõepoolest äh, Sahharovi äh, mõttevabaduse auhind läks äh, Venezuela opositsiooni ähm, liikumise liikmele ja me ju peame, siinkohal oleme solidaarsed äh, kolleegidega, kes Venezuela kogukonda esindavad ja kelle jaoks see elu on igapäevane. ehk et on enam kui selge, et, et inimesi ka ähvardatakse ja neid küsimusi on mitmeid. aga me peaksime minu arvates ka ikkagi Maduro režiimi eh, survega kuidagi tegelema, ehk et kuidas me saame omalt poolt toetada Guaidood, kelle peret ähvardatakse ja mis on ikkagi see praegune hetkeseis, kuidas Venezuelas need välised äh, tegijad toimetavad, me teame, et venelased äh, olid seal, kas venelaste kohalolek on endiselt seal aimatav? aitäh! ja nüüd me jõuame teiste kõnelejateni. kõik on Rahvaparteist. kõigepealt härra Milan Mon. suur aitäh, härra esimees ja tahaksin ka välisteenistuse esindajat tänada kogu selle info eest, mida Venezuela olukorra kohta meile esitasite, muuhulgas mis puudutab siis humanitaarolusid, mis kahjuks on tõesti väga hirmsad, mis tulenevad valitsusest, korruptsioonist ja Maduro režiimist ärgem äh, otsigem väljaspoolt äh, neid põhjuseid, aga mul on mõned kommentaarid, mida teha. ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud, kui me hindame mingit uut dialoogi võimalust äh, Maduroga, sest et taolised läbirääkimised või dialoog on meil võimaldanud vaid võita aega Madurole. ja mõeldes näiteks sellele, et eh, Dominikaani Vabariik, eh, Barbados eh, ja teised on üritanud läbirääkimisi alustada Venezuelaga, aga see tõi endaga kaasa opositsiooni suurema survestamise. rahvuskogu põhiseaduslikke aspekte ei ole austatud ja seda on näha ka sellest, mis viimasel ajal Guaidoga on toimunud. meie nõudsime sanktsioonide pikendamist mis puudutas neid inimesi, kes inimõiguste rikkumisega on tegelenud ja ma saan aru, et esmaspäeval äh, ministrite nõukogus ka räägiti Venezuela teemadel, aga välisteenistuse poolt ei ole me midagi kuulnud. Venezuelaga seotud äh, küsimuste puhul äh, ei olegi ma nüüd kindel, et kas see asepresidendi proua Rodriguez Gomesi transiit läbi Hispaania tuli jutuks või mitte taoline transiit on äh, keelatud vastavalt siis äh, nõukogu eeskirjadele ja mina tahaks teada, kes siis Euroopa Liidu tasandil on see, kes peaks äh, sellisele käitumisele kuidagi vastama, kas nõukogu? on teatud liikmesriikide rühm, ja ka komisjon ja välisteenistus on äh, nendega seotud, kes on nõudnud mingit vastust äh, sanktsioonide rikkumisele ja äh, eeskirjade rikkumisele. ja see tähendab muuhulgas seda, et meil on vaja igakülgset teavet rahvusvaheliste normide rikkumise kohta ja sellepärast tahaksingi teada, kas Relix rühm on Hispaania ametivõimudele Äh, mingit infot selle kohta saatnud, kas seda tehakse ja kas välisteenistus on Horvaatia eesistujaga sel teemal ka rääkinud, sest et äh, Horvaatia ju ka juhib praegu Relix rühma tööd. kas välisteenistus plaanib omalt poolt midagi ette võtta? Äh, jah, me kuulsime, et härra Barra ütles, et et see ei ole mitte komisjon, vaid hoopis nõukogu või täpsemalt see Relixi töörühm, kes peaks tegutsema. nii et tahaksin natuke enamat selle kohta kuulda siis härra Karra juba rääkis siin äh, tõesti äh, nendest ähm, kohvritest, äh, mille kohta minul pole rohkem aega rääkida, aga see transiidi küsimus, kas te olete kuidagi reageerinud sellele? aitäh, härra Sansalehos! suur tänu, härra esimees! mõni päev tagasi oli nii, et äh, Hispaania valitsuse äh, asejuht tegi väga üllatava avalduse, öeldes, et äh, Venezuela ei huvita kedagi. no meie ei ole küll seda meelt. meie arvame, et Venezuela peaks jätkuvalt olema meie prioriteediks. Venezuela pakub meile huvi, sellepärast et Venezuela tahab olla demokraatlik riik. ja see tohutu humanitaarkriis, mis seal valitseb, tekitab meile muret. rääkigem ka sanktsioonidest. selge on see, et äh, kõige hullem sanktsioon, mis tuleks ka kaotada, puudutab äh, seda sanktsiooni, mis on kohaldunud autokraatlikus režiimis äh, venezuelalastele. režiim on seotud struktuurse korruptsiooni, survestamisega ja kui seda kõike arvesse võtta, olen mina veendunud, nagu ka juba mitmed kolleegid on seda maininud, olen mina veendunud selles, et taoline läbi Hispaania reisimine on äh, sanktsioonidega vastuolus. jah, Madridi lennujaamas kohtus äh, proua asepresident äh, Hispaania valitsuse liikmega ja seda nüüd esitletakse kui sellise konfrontatsiooni äh, võttena. see ei ole päris see. eelmisel nädalal äh, paluti Hispaanias äh, siis Madridi Barahase lennujaama turvakaamerate salvestisi, sest et seal oleks justkui mingeid kriminaalseid ilminguid salvestatud, et justkui mingi kuritegu oleks seal toime pandud nii et see olukord muutub iga päevaga aina tõsisemaks. ja selle olukorraga silmitsi seistes on täiesti andestamatu, et Euroopa Liit läbi eh, siis reliksi rühma ja sanktsioonide nõuab mingit infot mina leian, et meil oleks vaja ühist eh, seisukohta Venezuela osas, aga see, tähendaks muuhulgas seda, et Juan Guaido tunnistataks tõesti presidendiks kõigi poolt ja et sanktsioone rakendataks. paraku aga Hispaania valitsus on mõlemas küsimuses vähemalt hetkel äh, hoopis vastupidisel seisukohal. suur tänu ja nüüd annan äh, sõna härra Lopesele, kes ilmselt tunneb seda riiki kõigist kõige paremini suur tänu! jah, pärast kõige selle kuulmist olen ma veendunud, et ei ole sugugi vaja põhjendada, miks Venezuela Euroopa Liidu ja meie parlamendi jaoks nii tähtis teema on. küll aga peaksin teatud liikmetele selgitama, ehk miks härra Guaido on rahvuskogu president mis on siis see ainus legitiimne jõud Venezuelas. ta valiti aastaks ametisse ja siis valiti ta uuesti ametisse. kuigi parlamendihoonet äh, üritati Maduro režiimi poolt blokeerida need, kes äh, muretsevad siin äh, sanktsioonide pärast ja et et äh, sanktsioonid on justkui rahvale karistuseks, mitte režiimile, siis ma tuletan teile meelde, et kui Chavez'e ja Maduro režiimid tulid äh, võimule, siis ähm, äh, toodeti riigis päevas neli miljonit barrelit naftat, praegu on see umbes seitsesada tuhat ja see on see, miks inimesed on näljas. ja see toob endaga kaasa palju probleeme inimesed surevad, äh, tõepoolest inimesed lahkuvad riigist ja kõik see tähendab seda, et me peame oma tähelepanu koondama Venezuelale. me ei saa pidada dialoogi režiimiga, kes on seeläbi võitnud endale ainult aega. sest et niimoodi käitume me vastupidiselt sellele, mida vajab Venezuela rahvas sanktsioonid on need, mis töötavad, mitte see dialoog ja kui sanktsioone tõesti eh, au sees hoitakse, siis neid ka, need ka toimivad, aga praegu valitsus ja Venezuela riik eh, neid sanktsioone millekski ei pea. nii et oluline on see, et neid sanktsioone jõus hoitakse, et neid eh, kontrollitakse ja siis on selge, et härra Maduro lahkub võimult lõpuks ometi. suur tänu, kolleeg Mato nüüd suur tänu, härra esimees. rääkides äh, Venezuelast, äh, meenuvad Kanaari saared, kust mina pärit olen, kus äh, on sadu tuhandeid Kanaari saarte elanikke, kes on läinud Venezuelasse ja tahtnud tagasi tulla, aga pole võib-olla alati saanud. praegu on väga oluline ajahetk Venezuela jaoks ja seda juba mõnda aega, liiga kaua juba on venezuelalased kannatanud Venezuela asepresident proua Rodriguez Gomez ei saa Schengeni alale ega ka siis Hispaaniasse tulla, küll aga ta tegi seda, ta tuli lennuväljale. ja te mainisite seda, nagu polekski mingit probleemi. tuli, kohtus Hispaania valitsuse ministriga, lahkus. ja samal ajal oli delegatsioon Euroopa Parlamendi liikmetega Venezuela lennuväljal, meie ju võime liikuda vabalt ja meid saadeti sealt välja. ja mitte mingit selgitust selle kohta ei andnud, need antud, need kaks täiesti erinevat olukorda. härra Leopoldo Lopez ütles seda väga selgelt. läbirääkimised on kõigest farss, see on naljamäng, sest te teate, et need tingimused, mis on paika pandud, ei võimaldagi Venezuelas vabu valimisi korraldada. Venezuela legitiimne äh, või õigemini see Venezuela valitsus ei võimalda seda. loomulikult on meil kohustus Venezuela ees. ja see tähendab muuhulgas seda, et me peame välja selgitama, mis täpsemalt juhtus äh, selle Eh, hirmsa saladusega, eh, mida Maduro niimoodi nimetab, ehk et me räägime siinkohal sanktsioonidest. Eh, me peame ikkagi välja selgitama, mis selle neljakümne kohvriga sai. Euroopa Liit peab tegutsema, sest et meil puudub praegu kogu tõde. Euroopa Liidul on siin mitmeid ülesandeid. ja siin on ka korduvalt mainitud reliksi töörühma, see on viis, kuidas edasi minna komisjonil on võimalik liikmesriike panna resolutsioone järgima, seda on varasemalt ka tehtud ja see on Euroopa Liidu selge eesmärk. Nende resolutsioonidega, eh, neid, neid tuleb eh, austada. sest et eh, vastasel juhul meie parlamendi usaldusväärsus ju sõltub sellest. aitäh, järgmine kõneleja nüüd. suur tänu Eh, see humanitaarküsimus on tõepoolest eh, väga eh, päevakohane. mul on teile väga lühike, aga täpne küsimus. Venezuela valitsus otsustas sel nädalal Portugali lennufirma TAPi lennud tühistada Caracasse ja seda tehti sellepärast, et valitsuse sõnul ei taga selle lennukompanii lennud ei ole, ei ole siis piisavalt äh, turvalised, kuna nendega on lõhkeainet äh, saadetud sinna Juan Guaido poolt, kes äh, muuhulgas ka Euroopas ja Ameerikas sama lennukompanii abil siis Venezuelasse tuli. aga on täiesti mõeldamatu, et välispoliitika kõrge esindaja ei ole taolist otsust hukka mõistnud lennukompanii, mis on täitnud äh, kõik tingimused ja mis äh, taolist liinilendu opereerib, nüüd see järsku äh, lõpetatakse valitsuse otsusel ja Euroopa Liit ei võtagi sõna, sõna, see on täiesti arusaamatu. ja teine asi, millest ma aru, aru ei saa, on see, kuidas Portugali valitsus ei ole nõudnud solidaarsusavaldust Euroopa Liidult. sellel võib olla väga ränki tagajärgi võib-olla te teate, et eh, Venezuelas on kõige suurem eh, väliskogukond just portugaallastest, eh, kes seal juba teist põlvkonda elavad. nii et portugaallaste vastased jõunäitamised on väga murettekitavad hetkel justkui äh, Portugal siin äh, peaks mingit äh, vandenõu Maduro vastu, mis teeks meid vaenlaseks, nii et on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liit ja täpsemalt kõrge esindaja ei väljenda selles küsimuses selget seisukohta. see puudutab kõiki eurooplasi, eeskätt portugallasi sest et seeläbi me kannatame koos venezuelalastega. Itaalia kogukond, Hispaania kogukond, kõik, kes elavad äh, Venezuelas, kannatavad diktatuuri mõju all. aitäh ja nüüd viimasena saab sõna äh, komisjoni esimeeste äh, kom,, komisjoni esimeeste konverentsi esimees härra Tajani. aitäh! see parlament oli Euroopas esimene institutsioon, kes Juan Guaidood ajutise presidendina Venezuelas tunnustas ja meie oleme alati demokraatiat kaitsnud ning äh, andsime siis ka Saharovi preemia Venezuela opositsioonile. samas äh, ei näe me sama julgust andvaid äh, samme komisjoni poolt ja kõrge esindaja poolt. et meie nõuame, et sanktsioone rakendataks nende suhtes, kes jätkuvalt piiravad Venezuela rahva vabadust. sest ainus viis, kuidas äh, panna inimesed äh, mõistma, et on vaja muutusi, on suunata nad valima. on üks teine teema, mis mulle muret tekitab. see puudutab äh, siis euroringlust Venezuelas. Venezuela keskpank soodustab Venezuela kulla müümist eurode vastu ja seda raha kasutatakse siis, äh, kes teab, milleks. kahekümne kaheksandal oktoobril küsisin kõrgelt esindajat äh, uudiseid selle teema kohta ja ootan endiselt vastust. oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar. neli kuud on vahepeal möödunud ja ma ei ole lausetki vastuseks saanud kõrgelt esindajatelt. meil on selge probleem ja endiselt ootan siis äh, kõrgelt esindajalt äh, siia Euroopa Parlamenti mingit vastust. see on ju ikkagi äh, kohustus vastata parlamendi küsimustele, see on võtmetähtsusega teema, sest et mis ikkagi saab sellest kullast seal Venezuelas ja kui seda müüakse veel Maduro sõpradele, no see, mis sellest saab siis? aitäh, tundub, et rohkem küsimusi ei soovita esitada. kolleegid on äh, tõesti väga erinevaid küsimusi teile siin esitanud, nii et äh, võite neile nüüd vastata. aga meie koosolek äh, peab lõppema hiljemalt seitseteist viiskümmend viis, nii et teil on nüüd veerand tundi. suur tänu, härra esimees! jah, hea meelega ma vastaks kõigile küsimustele, aga ma ei teinud nüüd nii palju märkmeid jah, proua Rodriguez'e külastus Hispaaniasse pälvis palju tähelepanu ja siis eh, sanktsioonidega vastamusse või vastuolu minek. ilmselt te teate, et eh, ma annan teile sama vastuse nagu kõrge esindaja täiskogul. tuletan teile meelde, et eh, nende piiravate meetmete kontrollimine, nende täitmise kontrollimine on liikmesriikide pädevuses. nüüd Relexi temaatika vastuseks. mis puudutab reisikeelde, siis äh, nende aluseks on äh, siduvad nõukogu otsused kõigile liikmesriikidele, aga reisikeeld nõukogu määruses ei sisaldu, mis kohaldaks siis äh, siduvaid piiranguid liikmesriikide kodanikele, nii et kui mingi rikkumis, rikkumismenetlus seega ei saa algatada. muud ma selle kohta öelda ei saa. jah, meil on need piiravad meetmed olemas ja proua Rodriguez eh, on nende subjekt, aga see puudutab liikmesriigi eh, siis pädevusse nende eh, haldusalas. nii et seda teemat ma rohkem ei kommenteerikski siis saadik Wallace esitas selle küsimuse sanktsioonide kohta. jah, ma mainisin sanktsioone. kaks peamist äh, aspekti, mida siin välja tuua, on see, et on äh, sanktsioonid, äh, mida kehtestab Euroopa Liit. ja need on rangelt individuaalsed. kakskümmend viis režiimi liiget on taoliste sanktsioonide all. ja need on äh, tõesti seotud raskete inimõiguste rikkumistega ja need ei mõjuta, need sanktsioonid kuidagi Venezuela rahvast. ja selles mõttes äh, on meil USA-ga jah, selline erinev lahendus et meie jaoks ei ole surve avaldamine ainus viis, kuidas äh, režiimi äh, kuidagi survestada. aga mul on teisigi kommentaare selle kohta, et kui näiteks äh, majandusanalüüse lugeda Venezuela olukorra kohta, siis majandusseis oli halb seal juba enne seda, kui sanktsioonid seal kehtestati teatud USA sanktsioonid äh, Venezuela ettevõtetele on jah, mõjutanud sealset olukorda ja kitsikust äh, ka rahva hulgas suurendanud. nii et selles mõttes jah, taoline olukord on sanktsioonide tagajärg küll. nüüd äh, Guaido toetamine, jah, see on huvitav teema ma ütleks, et äh, need äh, andmed, mis me oleme viimasel ajal saanud äh, ja see, kui populaarne ta siis on, see erineb, eelmisel aastal oli see toetusprotsent umbes kuuskümmend, nii et ta oli väga populaarne. aga probleem on selles, et kuna ta ei suutnud ikkagi muutusi ellu kutsuda ja olukorda muuta sellisesse igapäevases majandussurutises elavate inimeste jaoks äh, mingit muutust tõesti ellu kutsuda, siis nüüd on äh, see olukord muutunud, praegu olla tema populaarsus seal kahekümne kuni neljakümne protsendi vahel, need äh, arvud erinevad, aga tõesti, see olukord on kapitaalselt erinev aastataguse ajaga võrreldes. ja miks see siis niimoodi on äh, ongi see, et opositsioon ei ole lihtsalt suutnud oma lubadusi täita ja nii see on. siis eh, need eh, välistegijad, jah, me teame, kes seal kohapeal toimetavad, Venemaa ja välisminister Lavrov eh, on seal viimasel ajal käinud. me teame, et nad on aina rohkem seotud Venezuelaga, seal tehakse äri aina rohkem, Rosneft ja USA sanktsioonid Rosneftile eilsest on siis osa sellest kõigest. ja meie lähenemine, noh, ega väga palju sidusrühmi ei ole, kellel oleks poliitilisi või majanduslikke huvisid Venezuelas. ja see ongi võib-olla osa äh, ka probleemist, miks me ei ole nii ühtsed meie üritame julgustada rahvusvahelist äh, kogukonda, kui mitte leidma sellist äh, ühist lähenemisviisi, siis vähemalt äh, saatma ühist sõnumit. ehk et meil on vaja siis pidada läbirääkimise, läbirääkimisi edasise osas. ja lõpetuseks lühidalt siis veel nii palju, et kuigi mul on tunne, et see saadik, kes küsimuse esitas, juba lahkus, see TAPi küsimus äh,. Äh, ma saan aru, et äh, lennukompaniid on äh, niimoodi poliitiliselt ära kasutatud äh, ja Äh, ei oodatud ära TAPi sisejuurdlust. nii et selge on see, et taoline liinilennu sulgemine ka ajutiselt ei ole äh, siis vastuvõetav. ja siis härra Dajani, äh, kes soovis vastust oma küsi-, oma kirjale, sellele kirjale on väga raske vastata, sest kuigi ringleb väga palju kuulujutte sellesama kulla kohta, verekulla kohta Venezuelas. Juan Guaido on seda niimoodi nimetanud, kui ta Euroopas eh, ringi eh, sõitis. et jah, selle kulla kohta ringleb palju kuulujutte, aga väga raske on mingeid tõendeid koguda. ja ekspordiarvud eh, ei kinnita absoluutselt midagi et selle kohta meil andmed äh, puuduvad ja kui andmed puuduvad, siis on äärmiselt äh, keeruline mingeid äh, järeldusi sellest teha või siis neid kuulujutte ikkagi ka päris tõenditeks muuta, aga me veel tegeleme selle vastuse koostamisega, aitäh! Nonii, kolleegid, ma saan aru, et kõigile küsimustele ei vastatud veel ja härra Maatal on veel üks küsimus. oota, aga mis nende kohvritega siis sai, ministri kohvrid? mis nendes kohvrites ikkagi oli? Teil ei ole tõendeid, jah? jah, mitte ainult pole meil tõendeid, aga me isegi ei olnud kuulnud nendest kohvritest. meil on veel üheksa minutit, ma saan anda sõna härra Matole, Mr Vinese ja kas veel keegi, härra Ranjo? no kuna te ütlesite, et järelevalve ja kontrollipiirangud, mis olid tõhusad, mis ei olnud tõhusad, kui me tahame, et nad toimivad, siis neid piirangud peavad äh, kohaldama äh, liikmesriigid kooskõlas jälgimis- ja järelevalvekohustusega ja siis te nüüd ütlete, et Euroopa Liidu institutsioonid ei saa mitte midagi ette võtta, kui me liikmesriigid ei täida neid piiranguid. kas te seda ütletegi? aitäh, härra Mato ja härra Milamon, palun. kui ma teist õigesti aru sain, siis Relexi töörühm, nende nõunike töörühm ei oma mitte mingisugust võimu. seega täpselt nädal aega tagasi täiskogul te ei vastanud Relexi küsimuse kohta, aga te rääkisite, et kui välisteenistus äh, ei tegutse Euroopa Liidu pädevuses, siis äh, liikmesriigid äh, vastutavad äh, väidetavate rikkumiste eest ning nemad peavad kontrollima, kas täidetakse ühtlaselt neid sanktsioone. Euroopa Liidul peaks olema pädevus kontrollida nende sanktsioonide täitmist ja nüüd te ütlete, et Relexil ei ole mitte mingisugust pädevust välisteenistuses. kui ma härra Borrellist eelmisel nädalal õigesti aru sain, siis äh, nad võtavad endale ülesande teha järelevalvet äh, sanktsioonide kohaldamise üle. kui ta seda ütles, siis ta ei eristanud äh, määrust ega sanktsioone, seega mind üllatab see, mida te ütlesite. kui on väidet, teatav rikkumine või mittetäitmine, siis kas ei ole mitte mingisugust instrumente, äh, kas kõrge esindaja midagi ei saa teha, kas komisjonil ei ole mingit pädevust, aitäh? härra äh, Rangel, ma vabandan, ma pean äh, lahkuma AFCO koosolekule, kus ma olin enne härra Tahaniga, nüüd ma tulin siia, et vabandada oma eemaloleku tõttu ma saan aru, et te rõhutasite, et selline teguviis on vastuvõetamatu. ma tahaksin teada, kas äh, see ei peaks olema avalik? kas meil ei peaks olema Euroopa Komisjonilt avaldust või antud juhul äh, välisasjade kõrge esindaja avaldust, sest äh, tema on selles valdkonnas vastutav isik meil avaldust, mis mõistab hukka äh, Venezuela äh, Maduro režiimi teguviisi antud juhul. üks asi on teie äh, lohutus, mis on tõepoolest jah, väga hea, aga kuna see on Maduro avalik seisukoht, siis meil peaks ilmselgelt olema ka Euroopa Liidu ametlik seisukoht. kas on veel sõnasoove? paistab, et ei ole, seega taaskord lõplikele vastustele. nüüd ma vastan mõlemale küsimusele, mis austatud saadikud esitasid. kõrge esindaja ei oma pädevust viia läbi uurimist, mis puudutab võimalikke Euroopa Liidu sanktsioonide rikkumisi ta vastutab selle eest, et tagatakse Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitikaga kooskõla ning selles pädevuses ta võib tõstatada probleemkohti kas liikmesriikidega või nõukoguga. see on rangelt võttes olukord ning see on kooskõlas sellega, mida kõrge esindaja ka täiskogu istungil ütles. mis puudutab täppi, siis äh, see sõltub nüüd kõrgest esindajast, äh, kas tehakse seisukohaavaldus või mitte. ning äh, me kindlasti edastame talle teie mure. aitäh! sellisel juhul võime selle päevakorrapunkti lõpetada. see on ka tänase Välisasjade Komisjoni koosoleku lõpp. homme jätkame hommikul kell üheksa ning äh, kolleeg Vašikovski juhast, juhatab homset koosolekut. ma tahaksin paluda, et äh, kolleegid, kes järgmisel nädalal sõidavad Türki, jääksid äh, siia, sest me tahaksime koheselt alustada meie delegatsiooni reisi ettevalmistava koosolekuga.